Colleagues, good morning. If I can start the meeting again and give you the report back from the uh, tere hommikust, kallid kolleegid, alustage mu koosolekuga ja ma räägin teile sellest, mida koordinaatorid otsustasid uh,. First of all, in regards to raporteurs and draftsperson. kõigepealt, mis puudutab uh, raportööre ja arvamuse koostajaid, siis koordinaatorid on otsustanud nii palju, et uh, arvestades Euroopa Liidu ja Austraalia vahelist lepingut PNR-i osas, selles osas me ei kirjuta omapoolset dokumenti, teiseks mis puudutab mitme aastat äh, Euroopa Mereohutuse Agentuuri raportit, selles osas me ei kirjuta ka midagi, aga paluksime, et äh, härra raportöör, härra Fleckenstein, kes äh, määruse eest vastutab, võtaks siis oma rolliks selle töö nüüd äh, arvamused äh, kahe tuhande kümnenda aasta tegevuste kohta, äh, sõidukite registreerimise harmoneerimise kohta ning keskkonnamüra direktiivi osas samuti ei kirjuta me omapoolset dokumenti. lisaks sellele majanduskomisjoni omaalgatuslik raport ähm, käibemaksu tuleviku osas siin on mul öelda nii palju, et majanduskomisjon kirjutab siis algatuslepingu, algatusraporti rohelise raamatu alusel ja puudutab see siis äh, reisijate liikluse maksustamist. koordinaatoritel paluti kirjalikult kahekümne teiseks juuniks teada anda, kas nad on valmis kirjutama arvamuse selle kohta, arvestades tõsiasja, et äh, hääletus majanduskomisjonis toimub üheksateistkümnendal septembril. nii et me oleme palunud koordinaatoritel mõelda sellele, kas nad tahavad koostada arvamuse selles küsimuses või ei ja anda siis meile sellest teada niipea kui võimalik. nüüd äh, uuringud äh, ja taustdokumentide koostamine aastal kaks tuhat üksteist, koordinaatorid lõpi-, leppisid kokku mit-, mitme uuringu koostamises, kõigepealt öö, ähm, sotsiaalse seadusandluse äh, rakendamine ja järelevalve professionaalse transpordi valdkonnas, siis äh, väävli äh, e-, e-, heitkoguste kontrollimine Euroopa Liidus, sealhulgas ka tehnoloogiliste vahendite seadistamine sõidukitele, siis ja lämmastikdioksiidi osas puhul samuti, teiseks turvalisus lennuposti Äh, osas ja neljandaks siis ülevaade rahvusvahelistest lennundusalastest kokkulepetest. koordinaatorid otsustasid ka seda, et kui on piisavalt eelarvevahendeid äh, pärast nende uuringute koostamist, äh, siis praegune uuring Euroveloneti osas leiab ka taaskajastamist järgmise, sellel aastal. me oleme juba kokku leppinud, kuid mitte veel käivitanud uuringut Euroopa Liidu transpordikasutajate äh, tasude võrdlusanalüüsi, sellepärast et me oleme keskendunud praegu Eurovinjetile. nüüd äh, äh, seadusandlikud algatused, ma olen koordinaatoreid teavitanud valikuvariantidest ja nende võimalustest paluda komisjonile esitada seadusettepanekuid, arvestades tänaseid reegleid, mis on paigas ja me palusime siis, et koordinaatorid oleksid sellega kursis ja kutsusime neid üles kaaluma ka seda valikuvarianti oma fraktsioonidest, kui neil tekib vajadus mõni ettepanek paluda komisjonist. komitoloogia menetluse alla minevates küsimustes kolm küsimust, vedelike äh, küsimus lennutranspordis ja lennureisijate jaoks, nagu te mäletate, ma palusin teilt mingit teatud, teatuks kuupäevaks, kuueteistkümnendaks juuniks vist esitada vastuväiteid, ühtegi vastuväidet ei esitatud, tegemist on kiirmenetlusega järelevalve alusel ja parlamendil on õigus siis reageerida kuu, ühe kuu jooksul pärast teksti vastuvõtmist mis nüüd puudutab pilootide litsentse, tegemist on siis selle niinimetatud N-litsentsi probleemiga meetmete eelnõu peaks meieni jõudma juulis ja koordinaatorid ütlesid, et üks alaliste, üks alaline raport tuleks nimetada vastavalt kodukorra artiklile kaheksakümmend kaheksa lõige kaks, kui esitatakse vastuväide komisjoni ettepanekule selle reegli alusel ja kui seda toetavad enamus koordinaatoreid. kuid kuivõrd see meieni pole jõudnud, ei saa me olla sellele vastu või selle poolt olla aga kui see asi äh, käima läheb, siis äh, nimetame jah, selles osas ametis ühe oma alalistest, kahest alalisest komitoloogia mm, äh, raportöörist. E ITS ekspertide kohtumisel vabandust, koordinaatori kohtumisel räägiti meile ekspertide kohtumisest, proua Jensen tegeles sellega, et meie komisjoni sekretariaat ja kaasotsustusmenetluse äh, ekspert olid samuti seal osalemas. nüüd äh, muud küsimused. Euroopa Liidu Kanada ja Euroopa Liidu Brasiilia äh, ohutuskokkulepe, koordinaatorid olid nõus äh, ettepanekuga muuta nõukogu eelnõu, otsuse eelnõud Euroopa Liidu Brasiilia ja Euroopa Liidu Kanada kokkuleppe osas tsiviillennundusohutuse vallas. rõhutati seda, et kokku lepitud otsuse langetusprotsess Euroopa Liidu poolt seoses äh, nende lepingute äh, motiv-, äh, muutmisega ei ole pretsedendiks edasistele kokkulepetele. ja konservatiivid ja reformistid tegid ettepaneku regionaalsete lennuteenuste osas omaalgatuslik raport koostada, koordon-, koordineerid rääkisid selle pluss- ja miinuspunktidest kuid otsustasid siis ära oodata äh, lennujaamade paketi, mis peaks meieni jõudma sügisel, et äh, võib-olla saaks äh, selle teema tõstatada teistmoodi, näiteks ähm, suulise küsimuse läbi või teha omalgatuslik raport regionaalsete lennujaamade osas ning ECR fraktsiooni koordinaator siis pidi minema tagasi oma fraktsiooni liikmete juurde ja, ja saama neilt vastuse ja rääkima sellest vastusest järgmine kord Ateena konventsioon, sellest me peaksime rääkima juulis me, äh, esimees teavitas koordinaatoreid nõukogu ettepanekust lüüa see toimik kahte, artikkel kümme ja artikkel üksteist, äh, õiguslikeks aluseks Ateena konventsioon, see siis puudutab äh, tarbija, reisijate pagasivedu Äh, reisijate nende pagasi mereveo konventsioon. osa läheks äh, siis meie komisjoni raporti alla. minu raporti eelnõu esitatakse komisjonile ja hääl-, ja hääletatakse siin läbi üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal juulil toimuval komisjoni kohtumisel, mis puudutab nüüd aastat kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist töökava kalendrit. koordinaatorid võtsid teadmiseks välja pakutud äh, kalendri meie komisjoni kohtumisteks aastal kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist ja esimees äh, viitas anomaaliale, mida me näeme aprilli kalendris kaks tuhat kaksteist nimelt. plenaar toimub teisipäevast reedeni Strasbourgis, mitte esmaspäevast äh, neljapäevani, see puudutab siis ortodoksi lihavõtteid mis nüüd puudutab esimese raudteepaketi ümbersõnastamist, siis pärast väga elavaid arutelusid, nii nagu on kirjas siin minu toimikus, see ilmselt on selle sajandi üks kõige pehmemalt öelduid asju. pärast väga elavat arutelu otsustasid koordinaatorid edasi lükata äh, hääletuse oktoobri transpordikomisjoni kohtumisele selleks, et fraktsioonidel oleks piisavalt aega Äh, võtta läbi need umbes seitsesada muudatusettepanekut, mis on esitatud ja millised oleksid võimalikud kompromissid. nii et äh, meil oleks võimalik mingisugune konsensus saavutada fraktsioonis. ja nagu ma aru saan, see vist nüüd toimub kümme, üksteist oktoober, aga, aga ma päris täpselt peast ei tea. härra De Grandesi raport äh, lennundusohutuse kohta ma palusin koordinaatoritel ja palusin ka saadikutel pöörduda fraktsiooni juhtide poole, tagamaks selle, et härra De Grandesi raport jõuaks äh, juuli täiskokku. põhjus selleks on see, et me teame seda, et äh, sellel täiskogul osaleb äh, komisjoni asepresident Kallas ja me muidugi oleme huvitatud temapoolsest avaldusest äh, vedelike äh, kaasaskandmise kohta ja loodetavasti see vastus tuleb siis meile De Grandesse raporti arutelu jooksul. ja lõpetuseks delegatsiooni külaskäigud aastal kaks tuhat kaksteist. me oleme juba esialgse kokkuleppe saavutanud kahe delegatsiooni visiidi osas, üks äh, Vladeni mere äärde ja öö, proua Meissneri delegatsioon äh, Hamburgi ja äh, sotsiaaldemokraatide delegatsioon ähm, nüüd ootame siis kolmandat delegatsiooni, mis peaks olema Rahvapartei valik, et millise delegatsiooni äh, me siis kokku paneme ja kuhu. nii palju koordinaatorite kohtumisest, kas kellelgi on küsimusi seoses sellega? kui ei, siis pean nad vastuvõetuks ja härra Finantsil on, nagu ma aru saan, protseduuriline küsimus. suur tänu, härra esimees. lühike avaldus Itaalia delegatsiooni poolt rahva partei erakonnast me asume varsti hääletama ja Euroopa Liidu ja Brasiilia tsiviillennunduse ohutuse lepingu teemadel tegemist on tähtsa raportiga ja pärast hiljutisi otsuseid Brasiilia riigi poolt Batisti väljaandmise osas tahaksime oma seisukohti avaldada seoses raportiga. proua Tikau ja variraportöörid, ma tahaksin neid tänada tehtud töö eest, kuid paraku meie ei tahaks oma toetust anda äh, toetava hääletusega riigile, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi huvide vastu astunud. ja see riik pole kuul-, kuulanud äh, parlamendi pöördumisi seoses äh, Batisti väljaandmise palvetega. suur tänu, härra Pedanda! ja nüüd läheme edasi hääletuse juurde. ja kõigepealt äh, kontrollime, kas teil hääletuskaardid on olemas, kas need hääletuskaardid on masinates ja nüüd siis äh, teeme ka väikese tavapärase kontrolli, vaatame, kas äh, Rahvapartei jällegi üritab äh, ühe võrra rohkem hääletada, kui neil õigust on, nagu tavaliselt, ja siis hääletame, kontrollhääletus. kas saate oma kaardi kätte, on teil kaart kaasas? jah, ilma kaardita on raske hääletada. ja hääletus on lõppenud. I look to Mrs Castin, it's everybody legal, Mrs Castin. härra Castin, äh, kõik, kas kõik on nagu kord ja kohus, kui lubate, siis äh, ja härra, äh, niikaua kui te oma kaardi suudate üles leida, äh, annate meile lihtsalt märku oma pöidlaga, kas olete nõus või ei ole. ja nüüd siis hakkame pihta. kõigepealt proua Tikau, raport mis käsitleb Euroopa Liidu ja Brasiilia tsiviillennunduse ohutuse lepingut, millele siin just viidati, ainult, tegemist on ainult ühe tervikhääletusega, nii et hääletame nüüd. ja kuna tegemist on lõpphääletusega, siis hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend neli hääletas, kolmkümmend, kolmkümmend neli poolt, üks ei ole masinasse registreeritud ja kaks vastu. ja erapooletuid pole, vastu võetud. tubli töö, proua Tikau. okei okay.. hästi turismiraport. raportöör Carlo Fidanza, oodake üks hetk, et sekretäriaadi esindaja tuleb siia, et kontrollida, kas ma ikka teen asju õiges järjekorras või ajan midagi sassi. ja nüüd siis äh, algatusraport Euroopa kui maailma soosituim turismi sihtkoht, uus Euroopa turismi tegevuskava. raportööriks härra Carlo Fidanza. hääletame muudatusettepanekut number üks, proua Tikaut, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek number kolm härra Daneliselt, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõiked, kompromiss üks kõigepealt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kolmkümmend seitse, lõike neli kohta Proodikalt, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa. härra Prepols, härra Fidansalt, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks härra de Grandeselt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks härra Tigran-, Tigrandeselt, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis koos suulise muudatusettepanekutega, mis teil on seal kirjas roheliste fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa, härra Marineskult esimene osa, see langeb ära, nii et hääletame teist osa, consider stat rights protection, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm järgmisena proua Aiala Senderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa, vabandust, üheksakümmend kaheksa, hääletame seda kõigepealt härra Finansalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd siis kompromiss number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. sada viisteist härra Pahilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist proua Ajala Senderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. näen, et teie käed hakkavad pisut juba longu vajuma väsimusest, kolleegid. ärge muretsege, ainult kolmkümmend lehekülge on veel jäänud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli teine osa. kes on poolt? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist sada nelikümmend seitse hääletasime me eelmisena. kontrollime hää,, saja neljakümne seitsmendat minu meelest oli tagasi lükatud täiesti selgelt, aga hääletame elektrooniliselt saja seitsmekümne nelja, saja neljakümne seitsmendat. see annab teile pisut hingetõmbeaega. nüüd äh, hääletame saja neljakümne seitsmendat muudatusettepanekut, kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. ja nagu näete, selgelt tagasi lükatud kompromiss seitseteist. kellel on, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üks täiendina, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja kuuekümne esimest muudatusettepanekut lisana. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaks koos suulise muudatusettepanekutega Roheliste fraktsioonilt. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? sada kaheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? sada seitsekümmend üheksa langeb ära, sada kaheksakümmend üks ka, nii et hääletame saja kaheksakümne teist muudatusettepanekut, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus osade kaupa, esimene osa kuni sõnana öko, ökoturism, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja teine osa sõnad ja kohalik bioloogiline mitmekesisus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa, sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime saja üheksakümne neljandat, kuivõrd ainult kolm inimest hääletas, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja tulemuseks on vastu võetud. sada üheksakümmend kaks täiendava muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa osade kaupa, kõigepealt esimene osa, kogu tekst äh, ilma sõnadeta iseäranis uued liikmesriigid kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa äh, langeb ära. ei, siiski mitte, teine osa, äh, need sõnad siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaksteist kahes osas, esimene osa, sõnad asjaolu, et demograafilised arengud Euroopas põhjustavad. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, teine osa on kustutatud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist, kes, kakssada seitseteist, kes on poolt? vastu, kakssada kuusteist on tagasi võetud, kakssada seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud noh, kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakssada, kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, seda võite lugeda ise, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lähme põhjenduspunktide juurde ja A muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kuus ja seda ei hõlma muudatusettepanek number viis, niisiis kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt E, muudatusettepanek on tagasi võetud, niisiis äh, muudatusettepanek üheksateist, põhjenduspunkt F, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend elektrooniliselt ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja tulemuseks on vastu võetud. arvamused, ohohoo. niisiis, lõige kuus, IMCO muudatusettepanek, teised muudatusettepanekud langesid meie otsuste tõttu ära, niisiis äh, lõige kuus, IMCO arvamus, äh, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame põhjenduspunkti E IMCO-lt. IMCO põhjenduspunkti E kohta tehtud ettepanek kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena hääletame lõiget kompromisside tõttu langeb siit nii mõndagi ära. lõige kolm, regi komisjonilt. ma ei tea, millis, mis, kus on teie hääletusnimekirjas, aga minul leheküljel üheksateist ja lõige kolm räägi. ITRE viis, kus on ITRE viis? jah, leidsin selle, hääletame lõiget viis ITRE-t. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud ja nüüd siis lehekülg üheksateist lõige kolm, regi. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? hääletame lõiget seitse, regi komisjonilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, Regin. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? lõige neli Agrilt. kes on poolt? Äh, kolmas, kolmanda lõike muudatusettepanek langeb ära, kompromiss kahekümne neljandatu, niisiis äh, lõige neli, põllumajanduskomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. väga hea meel, et me oleme põllumajanduskomisjoniga kõik ühel meelel. lõige kolmteist, jällegi põllumajanduskomisjon, kes on poolt vastu. erapooletud vastu võetud, taas ühel lainepikkusel. lõige kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuur, lõige üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuur neliteist või siis täpsemalt kultuurlõige neliteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist kultuurikomisjonilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kultuur, lõige kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis äh, poolt, äh, pluss härra Sussoli ja viis vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud ja härra Fidanza, õnnitleme teid! Okay, then now then we'll change of top table. ja meil toimub siin laua taga nüüd muutused ja läheme tagasi esimese lehekülje juurde. Yeah, the good news is it is the only other vote left, yeah. ja uudis on see, et see on äh, ainus hääletus, mis veel vaja läbi teha on. asi võib minna pisut keeruliseks, sest oma lõputus tarkuses ei ole meil mitte ainult kompromissid, vaid ka kompromisse peame osade kaupa hääletama. see hämmastab mind, aga sellele vaatamata olgem kannatlikud ja siis äh, asjade käigus näeme, mida on otsustatud. kõigepealt omaalgatuslik raport, siis liiklusohutuse kohta ja raportöör on härra Koch, olete valmis? Äh, lõige kaks, neliteist on esimene, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, poolt, vastu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 kolmkümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks on täiendus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli Van Danel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm täiendus Fajonilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kolmekümne kuuenda hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. seega vastu võetud kolmkümmend seitse suulise muudatusega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa täiendus suulise muudatusettepanekuga raportööril, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle nelikümmend üks, proua Jensenilt hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle, ma arvan, et sama tulemus, aga kontrollime üle, et kindlad olla, nelikümmend kaks hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? jah, jälle tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud, sama tulemus, tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa on järgmine. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud. kas kontrollime üle? viiskümmend viis, härra Pahv, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. viiskümmend kuus on täiendus, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, poolt, vastu. kontrollime üle kuuskümmend kolm. proua Kriisbeck, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend neli täiendus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks on täiendus üheksateistkümnendasse lõikesse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm Vandanelit, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli võeti vastu, seetõttu hääletame suulist muudatusettepanekut seitsekümmend seitse Pahil, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa, täiendus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend langeb ära kaheksakümmend kolm, kes poolt? vastu? erapooletud, kas kontrollime üle kaheksakümmend kolm, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, kes poolt, vastu, üheksakümmend, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle, kaheksakümmend üheksa, hääletus algas. ma eeldan, et üheksakümmend kakskümmend kaks, aga hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud, mul ei olnud õigus. kompromiss E osade kaupa hääletamine. kahes osas hääletame kompromiss E-d. osade kaupa esimene osa, kogu tekst, välja arvatud sõna obligatory esimesel real. ja see sõna obligatory on enne sõna I test et asjad oleksid selged, kui te ei ole teksti ennast näinud. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa eh, sõnaga obligatory sees, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli on järgmine. lõige kakskümmend üks uus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse kahes osas pluss suuline muudatusettepanek. esimene osa kutsub üles ja nii edasi väsimuse vastu ja kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud teine osa ja muuta nad vajaduse korral kohustuslikuks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja suuline muudatusettepanek. kakskümmend üheksa A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa, kõige tähtsam kõigist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate üle kontrollida või? esimees ei anna seda võimalust. sada viis vandaalen, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üks täiendus, kes poolt? vastu, erapooletud. kontrollime sada üks üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. üheksateist kahekümne kahe vastu tagasi lükatud. sada kolm täiendus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli täiendus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa on järgmine proua Tikalt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist on täiendus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist samasugune, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist võeti tagasi, sada viisteist on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist suulise muudatusega kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist proua Rannerilt, selle võttis üle härra Birker ja härra Pahv kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks kustutamine, kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle, sada kakskümmend kaks. palun hääletage, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend üks on vastu. sada kakskümmend kolm, kes poolt? vastu? erapooletud. kontrollime selle ka üle. hääletus algas saja kahekümne kolmanda üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksateist kahekümne kolme vastu. kompromiss F. mis, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme on järgmine. vastav osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend on tagasi võetud, sada kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus härra Higins osade kaupa, esimene osa, kogu tekst välja arvatud eh, above eh, pre-, eh, pre-agreed speed limit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa sõnad üle eelnevalt kokku lepitud kiiruspiirangu jääb sisse, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse Zeller osade kaupa jälle esimene osa, välja arvatud jalgrattad ja suuline muudatusettepanek, jalgrattad ilma täiendavate elektrimootorite, kiiremad kui kakskümmend viis kilomeetrit tunnis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa langeb ära, sest esimene osa ei läinud läbi. kompromiss, hašš, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm on järgmine kakskümmend viis lõik proua Tikau, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend on täiendus, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli langeb ära. sada viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sada viiskümmend üheksa, palun, hääletus algas kas kõik on hääletanud? rahvaparteil on üks üleliia. härra Kuhn, teil härra Krossiga õnnestub kõik nii hästi. palun üks oma asendajatest välja arvata. tänan, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud üheksateist kahekümne kahe vastu. sada kuuskümmend kolm on täiendus, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis suulise muudatusega raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hašš. osade kaupa esimene osa, kogu tekst välja arvatud the commission and sõnad ja teine osa jätab need sõnad sisse. esimene osa ilma nende sõnadeta the commission and, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et peame ka teise osa hääletama, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa A lõige uus, üks seitse kaheksa muudatusettepanek. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, kontrollime üle, üks seitse üheksa, hääletus algas, üks seitse üheksa üle Rahvaparteil jälle üks üleliia. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. sada kaheksakümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I. kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kohe kompromiss J. J, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üheksa, üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üheksa, kaks, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üheksa, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üheksa, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üheksa, viis on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üheksa, kuus on ka täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks üheksa kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks null seitse on järgmine lõige kolmkümmend neli A, uus lõige, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. ma arvan, et võeti vastu, aga väga hõredalt siin hääletatakse, nii et hääletus algas kaks null seitse üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. kakssada kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks null kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks null üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss M. Maik, kes poolt? ei. L, vabandust, kompromiss L, Liima kõigepealt, kompromiss L, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd M. kompromiss M, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd november, kompromiss N, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, üheksa on järgmine, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, kaks, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. igal juhul tagasi lükatud ja siis kukuvad nad sealt ära. nüüd on meil järgmine kompromiss O kas te tahate kaks, kaks, kolm üle kontrollida? hästi, teeme seda. muudatusettepanek kaks, kaks, kolm, Van Daneli muudatusettepanek, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss O kus tulemus oli? kolmteist oli poolt ja kakskümmend seitse vastu kas nüüd olete rahul? kompromiss O on järgmine. kompromiss O, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kaks, kaks, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek on raportöörilt järgmisena, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, kolm ja kaks, kolm, neli on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, kuus, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B. see on see keeruline. kompromiss B on kolmes osas. esimene osa kutsub üles liikmesriike pluss punkt üks kuni eh, sõidukis olijad kohustuslikud. teine osa julgustab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 nelikümmend on täiendus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, seitse on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kaks, kolm, seitsme. palun, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks, neli, viis on järgmine, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuu Quebec, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kaheksa on täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, kümme ka täiendus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, üks osade kaupa. esimene osa töö, hooldustöötajad ja teine osa võtab välja sõnad eh, teeohutustõkked ja nii edasi. nii et esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa ülejäänud, kes poolt, vastu, ülejäänud, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üheksa on järgmine, kes poolt, vastu, erapooletud, kas kontrollime üle kaks, viis, üheksa, palun. proua Krisbek, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud üheksateist kahekümne kahe vastu. kakssada kuuskümmend, kes poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle kahesaja kuuekümnenda, hääletus algas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kahekümne ühe vastu. üks on ilma kaardita, sellepärast kakskümmend kakskümmend üks, kakssada kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid. me oleme peaaegu lõpus. esimene, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaheksa, palun, hääletus algas. muudatusettepanek kaheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kümme parandusega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist ja kolmteist on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et lõpphääletus, hääletus algas Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend üks poolt, kuus vastu, kolm jäid erapooletuks, seega vastu võetud ja õnnetlused härra Kohile. kallid kolleegid, sellega oleme jõudnud hääletuste lõppu lubage tänada teid üles näidatud kannatlikkuse eest ja suur tänu, et äh, sellega ühele poole saime ning suur tänu ka komisjoni äh, ametnikele, sellepärast et see kõik on väga keeruline, neid nimekirju kokku panna. järgmine päevakorrapunkt aga puudutab seda äh, Euroopa Meresõiduohutusametit kas komisjoni esindaja on kohal, kes meresõiduohutusametiga tegeleb? sellisel juhul teen ettepaneku, et tuleme tagasi kell kümme kolmkümmend, kümneminutiline paus ja üritame leida siis maja pealt äh, kätte komisjoni esindaja, härra Lihtfried ilmselt, Lähtfried, vabandust, ilmselt tuleb ka tagasi. nii et kümme minutit äh, pausi ja alustagem uuesti kümme kolmkümmend, kui juhuslikult komisjoni esindaja peaksime üles leidma, aitäh! okay, colleagues, next item on the... kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt puudutab see Euroopa mereohutus, meresõiduohutusameti määrust ning annaksin sõna raportöörile härra Fleckensteinile suur tänu, härra esimees. ma ei taha väga pikalt äh, siin täna rääkida, arvestades seda, et mitte eriti palju ei ole muutunud meie viimastest aruteludest. eelmine kord rääkisin üsna mitmest punktist ja need on siis nüüd kujunenud muudatusettepanekuteks ja ja nii palju siis ongi nagu öelda, me jõudsime kokkuleppele Meresõiduohutusameti osas, äh, kogemus on olnud väga positiivne ja olen nõus olnud ka kõikide nendega, kes, kes ütlesid, et kui vahendeid on vähe, tuleb äh, nende kasutamist äh, väga tihedalt jälgida. mis puudutab äh, Euroopa Meresõiduohutuse Ametit, siis sünergia oleks võimalik väga paljudes valdkondades. ja siis, kui nõukogu annab Meresõiduohutusametile ülesande, peaks see sünergia siis äh, ka käivituma. ja loomulikult ka ministrid ei tohiks unustada seda, et äh, kõik see, mis nad Meresõiduohutusameti äh, osas otsustavad, mõjutab ka nende liikmesriiki otseselt. minu raportisse on esitatud üsna mitu muudatusettepanekut. kõige olulisem nendest nõukogu seisukohalt vaadates puudutab ennetavat tegevust ning äh, merereostuse haldamist, kas me räägime ainult äh, alustest või äh, aluste tekitatud reostumisest või võetakse sinna arvesse ka avamerel asuvad ähm, ehitised, rajatised, sealhulgas ka tuulepargid või, või teisedki aspektid, millele me veel tähelepanu ei ole pööranud, näiteks süsiniku rõhu ladustamine, kes selle eest vastutab, kes seda kontrollib, kes vastutab selle eest, et paigas on kõik menetlused selleks, et, et töö meie meredel toimuks ohutult. terve rida muudatusettepanekuid esitati konsultatsiooni kohta komisjoni ja liikmesriikide kohalike ametkondadega eriti kui jutuks on äh, Euroopa piirideta meretransport ja Blue Belt äh, projekt. Te ilmselt äh, mäletate veel, et Belgia eesistumise ajal eelmisel aastal arutas nõukogu just nimelt seda punkti. räägime ka koostalitusvõimest jõgede informatsioonisüsteemi ja SafeCNeti osas ning loomulikult ka tunnustatud ametite äh, tunnustamine ja ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet on väga palju ära teinud näiteks meremeeste väljaõppe ja diplomeerimise alal. Nende kogemused on väga head selles vallas, nendel on omad akade-, akadeemiad isegi Euroopast väljaspool ning äh, nad tõesti on ilmselt kõige paremaks kohaks sellise väljaõppe saamiseks. üks lahendamata küsimus veel sellest ma varem ei rääkinud, kuid võtsin arvesse seda, mida komisjon meile välja pakkus, nimelt räägin siis sellest, et ähm, kogu ähm, see pakett laieneks ka Euroopa Liidu naaberriikidele. kui me räägime siis näiteks meie reaktsioonist mereohutus, äh, merereostuse kohta, need sätted peaksid olema võimalikud ka siis äh, komisjoni seisukohtadelt naaberriikidele. ma olen olnud suhteliselt ettevaatlik selles punktis, me oleme võtnud vastu üsna mitu resolutsiooni ja ettepanekut parlamendina varem. me tahaksime näiteks äh, teha uuringu selle kohta, kas oleks võimalik äh, kas oleks võimalik ja enne seda ma arvan, et me kindlasti ei saa mingisuguseid otsuseid teha nüüd äh, hääletusõigus, äh, see võiks olla kakskümmend viis protsenti ja oleks võimalus siis ka veto äh, seada, eriti kui me räägime siis Meresõiduohutusameti direktori ameti nimetamisest. ja nüüd veel mõned märkused, kui lubate. kõigepealt ma tean, et komisjon, nõukoguga on meil eriarvamusi, tuleb nüüd mõelda sellele, kuidas me sellest eh, üle saaksime, nendest erimeelsustest. viimased läbirääkimised näitasid seda, et ministrid ei ole enam nii jäikadel seisukohtadel kui varem. ja räägime muidugi asjadest, mis ministritel tuleb ellu viia koduriikides, energiaküsimused, aga ka konkreetsed ülesanded, mis antakse ametitele või konsultatsioonialane tegevus. ei saa lihtsalt öelda, et meil puudub ekspertiis. see ei ole mitte mingisugune argument, kui me tahame eh, anda Meresõiduohutusametile uusi ülesandeid ja nende tegevust laiendada, siis tuleb see ekspertiis ju kusagilt leida. ühtlasi ütleksin ka, et kahekümne esimesel juunil, ei, kahekümne üheksandal juunil, ehk siis mitte täna, vaid kahekümne üheksandal juunil on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja septembris on tulemas äh, teine kohtumine variraportööridega, sel, see on äh, siis paika pandud ja asi jõuab komisjoni juurde tagasi oktoobris ja siis ka lõpphääletus. suur tänu, ütleb härra esimees, Rahvapartei nimel härra De Grandes Pascal, palun suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ka meie raportöörile, suur tänu nende selgituste eest e, täna ja suur tänu ka selle üldise hoiaku eest, mida olete üles näidanud. E, meil on olnud väga palju võimalusi teiega e, ühenduses olla, dialoog oli sujuv, nii et see lähenemine on tõesti olnud väga Äh, positiivne. väga paljud inimesed on panustanud äh, tänase konsensuse saavutamiseks, nii et see konsensus peaks paika jääma. aga kui lubate, härra esimees, mõned märkused teeksin. Äh, muudatusettepanekutest räägime me, me edaspidi üksikult, kuid kõigepealt ma tahaksin anda omapoolse hinnangu Euroopa Meresõiduohutusameti kohta. ma olen väga positiivselt meelestatud selle ameti suhtes. nimelt äh, aegade jooksul on nad äh, saanud endale kindlasti väga prestiižse ameti äh, maine, äh, seda tänu nende juhatusele ja kindlasti aitab Meresõiduohutusamet äh, kokku hoida ka vahendeid liikmesriikidel. tegemist ei ole kindlasti mitte bürokraatliku ametiga, meie komisjon on alati seda ka väga selgelt välja öelnud. ja Meresõiduohutusamet ju teenib väga paljusid institutsioone ja on nende eest vastutav. ja minu hinnangu aluseks on kindlasti kolm printsiipi. kõigepealt, Meresõiduohutusamet reageerib liikmesriigi ja komisjoni öö, palvetele, täidavad teiseks komisjoni öö, ettekirjutusi ja kolmandaks on nende tegevuse puhul tagatud parlamendi järelevalve. nüüd mis puudutab neid kolme printsiipi või, või eelist, need peaksid alles jääma. meresõiduohutuse amet, nagu ma ütlesin, on prestiižne amet ja oleks väga kahju, kui äh, temast kujuneks täiesti autonoomne teistest institutsioonidest äh, lahti öelnud amet me peame tagama selle, et need seosed jääksid, näiteks haldusnõukogu. haldusnõukogu liikmeskond peab olema tasakaalustatud. seda ilmselt ütles ka raportöör valem, varem. teiseks, tegemist ei ole instit-, institutsiooniga, mis teeb autonoomseid otsuseid, nad täidavad komisjoni mandaati ja teeb seda siis liikmesriikide palvel ja kolmandaks, minu meelest on väga oluline meelde tuletada ka see, et komisjoni ja liikmesriikide vahelised suhted mõjutavad otseselt EMSA tööd. nüüd äh, kriisiolukorrad, ma mõistan, et äh, liikmesriigid täna tahavad kokku hoida sealt, kus võimalik ja nad tahavad igasugustest omapoolsetest panustest saada lisandväärtust, see on kõik väga mõistetav. kuid samas äh, olen ma sügavalt veendunud, et komisjon oma seisukohal, seisukoht on õige raportööride tööle anname kindlasti ju äh, positiivse hinnangu, me oleme nõus äh, selle tööga, mida EMSA on teinud, esitame mõned muudatusettepanekud, mis nüansirikastavad teksti, aga äh, muudatusettepanekute iseloom on positiivne ja, ja eesmärgiks on alati jõuda ühispositsioonile. kuid veel üks küsimus, nimelt nõukogu nagu ma aru saan, äh, seal on teatavat tõrksust, äh, kuid sellest tuleb rääkida, kuivõrd äh, vastasel juhul ei kujune mitte mingisugust konsensust, vaid hoopis paralüüs, mis meie töö peatab. komisjoni pädevuste suurendamine, eriti mis puudutab nõukoguga läbirääkimisi, sellest tuleb loomulikult rääkida, nagu tuleb rääkida ka lähimuspõhimõttest, tuleb rääkida õigustest ja põhimõtetest ja lõppkokkuvõtteks on meie eesmärgiks ju see, et tegutsetaks tõhusalt, selleks et Euroopa saaks siin astuda suure sammu edasi. erinevad seisukohad on mõistetavad Euroopa meelsus tänapäeval tähendab komisjoni meelsust, ma küll lihtsustan asju, aga nii see on ja tahaksin äh, viidata veel mõnele konkreetsele punktile selles äh, raportis, mis on olulised. üks minu äh, lemmikteemasid, nagu ikka mäletate veel, et ma olin Erika paketi raportöör ja seega minu kogemuste pagas selles valdkonnas on suhteliselt suur. nimelt siis standardid peavad jääma komisjoni kontrolli alla ka tulevikus. delegeeritud õigusaktide menetlus jah, aga komisjonil on ka otsepädevused ja kontrollipädevus ja see on minu meelest väga oluline. lisaks sellele äh, väga olulised tunnustatud organisatsioonid, kes võitlevad direktiivi alusel erinevate pädevuste eest ja sellepärast ongi artikkel kümme kujunenud nii raskeks rakendada see puudutab vastastikust tunnustamist, nii et see on väga tõsine küsimus, kuid mis puudutab seda määrust ja jätkutööd määruse kallal, tehniline kompetents siin kindlasti lasub komisjonil. Neil on vaja selleks aga piisavalt vahendeid, aga ka poliitilist vastutust äh, selle süsteemi üle ja peavad infot jagama nii nõukogule kui ka parlamendile määruse rakendamise eest ja see peab vastama vä-, kindlasti see rakendamine artiklile seitseteist. nüüd öö, ähm, öö, äh, juhtimine, kindlasti liikmesriigid peavad olema tasakaalustatult esindatud, nii nagu ka nõukogu, komisjon ja parlament. parlament peab olema osa äh, direktori ja tegevdirektori ametisse nimetamisest. kui me nüüd räägime aga äh, sise, äh, siseveekogudel navigeerimisest ja jõgedel ähm, äh, navigeerimist, see kindlasti toob kaasa suure tormi. Äh, vaatame, mis saab eelarvega, see kujuneb kindlasti tüliõunaks eelarve puhul ning viitaksin teie tähelepanu tagasi Sterksil raport, raportile. nüüd merereostuse puhul abi äh, Äh, naaberriikidel on nõus sellega, mida ütlevad, mida ütleb raportöör, aga kõik äh, nüüd siis avamere platvormid või installatsioonid, mis tekitavad reostust äh, merel, see on problemaatiline, me peaksime olema julged ja leidma õigusliku aluse. nõukogu kuueteistkümnendal juunil on esitanud omapoolse aruande, kus nad viitavad rajatistele ja, ja ma olen nõus selle seisukohaga, see on täiesti võimalik. ja kuivõrd, äh, nagu raportöör ütles, meil võib siin tekkida äh, küsimus eelarvevahenditega, kuid tuleb minu meelest ikkagi äh, pingutusi teha ja tuleb nõukogule öelda, et on küsimusi, mis tuleb lihtsalt ära lahendada, see on meie pädevuses, rohkem ma ei ütlekski, härra esimees, olen valmis aruteludeks raportööriga, nii nagu ikka ja loomulikult äh, vaatame läbi ka muudatusettepanekud ja see kindlasti, ja meie muudatusettepanekute sisu, nagu ma ütlesin, on positiivne. suur tänu, proua Bilbao, kes esitab, esindab ALDE fraktsiooni. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada härra Fleckensteinile selle raporti koostamise eest. ja omalt poolt veel nii palju, et kavatseme kindlasti teha äh, teiega koostööd, et kokkulepe saavutada. laiemas laastus ütleksin, et olen samuti nõus nende ettepanekutega, mis härra raportöör on teinud. ma ei taha korrata seda, mida on öeldud juba teistes komisjonides või äh, komisjonide kohtumistel, ei hakka siin ennast kordama, kuid äh, üldisemas mõttes siis meie seisukoht on selline, et me toetame EMSA äh, pädevuste laiendamist mitmel põhjusel, sealhulgas ka sellepärast, et see läheks kindlasti äh, vas-, kooskõlla Euroopa Parlamendi varasemate otsustega, äh, näiteks härra Grandes de Pascali raport, aga ka raport, mille esitas proua Kool, härra Sterksi raport, Meissneri raport ja nii edasi, raportid kõik, mis puudutavad integreeritud merenduspoliitikat ja loomulikult aasta kaks tuhat kümme parlamendi resolutsiooni, nii et need sammud, mis me astume täna, on minu meelest täiesti kooskõlas selle, nende sammudega, mille me oleme astunud varem. kõik, mis me selle raportiga teeme, peaks olema suunatud sellele, et äh, tugevneks ja kujuneks välja tõeline äh, Euroopa piirideta mereruum ja sellise äh, piirkonna loomine kindlasti annaks meile kaks äh, suurt eelist. kõigepealt äh, me saaksime näiteks äh, merereostuse puhul tegutseda tõhusamalt, kui tegemist on aluste poolt põhjendatud reostusega kindlasti, aga minu meelest peaks kaastama ka avamererajatised, naftaplatvormid ja gaasiplatvormid, see on minu meelest täiesti ilmselge. näiteks kui peaks mõne naftaplatvormiga homme tekkima probleem, mis asja me teeme siis? millised vahendid meil tegelikult täna on selleks, et kuidagi üldse reageerida, kes koordineerib meie tegevust, kelle poole liikmesriigid pöörduksid sellise õnnetuse puhul, nii et ärge jäägem jälle ootama, ärgem ootagem seda, et esile kerkiks kriis, vaid tegutseme enne, kui midagi sellist pinnale tõuseb. nii et Euroopa ühtne piirideta meretranspordiruum, me peame olema tõhusamad selleks, et oma tegutsemises, selleks, et eh, pinnale kerkivad eh, kriisid koheselt lämmatada eos ja see kindlasti annaks meile võimaluse ka pakkuda äh, palju paremat teenust kolmandatele riikidele või naaberriikidele. ja see on üks nendest äh, ettepanekutest, mille härra raportöör on teinud ja sellele olen valmis kahe käega alla kirjutama. me peame, nagu ma ütlesin, siis äh, intensiivistama oma tegevust ning looma kindlasti meremeeste väljaõppeakadeemia võrgust, akadeemiate võrgustiku, selline koolide võrgustik mõned liikmesriigid on tundnud tõsist muret selle küsimuse pärast, nii-öelda Euroopa kooli kontseptsiooni pärast, nad nimelt kardavad seda, et eh, sellest kujuneb eh, selline kool, kus käiakse koos ainult ühes kohas, et sellel on üks peakorter. see inimestele ei meeldiks ja seega kindlasti oleks parem eh, merekoolide võrgustik, kus oleks võimalik harmoneeritult õppida erinevates liikmesriikides, erinevates koolides ja see kindlasti suurendaks tõhusust et äh, meil oleks reaktsioon kõikides liikmesriikides kohe reageerida, näiteks äh, reostusprobleemide korral ja nii edasi. nii et me tahame ühtset ala, me tahame, et kaasataks ka avamere rajatised, me tahame väljakoolituse harmoneerimist selles valdkonnas ja mis puudutab Euroopa rannavalvet, siis selles osas ma olen jällegi nõus sellega, mida ütles härra raportöör. meil tõesti on vaja sellist infot üsna pea on tulemas komisjoni poolt ka aruanne ja siis selle alusel õnnestub meil ilmselt ähm, langetada lõpuotsus. ei saa äh, alati kõiges süüdistada majanduskriisi või seda väljavabandusena kasutada, jah, eelarveprobleemid, seda küll, need on argumendid, mida kasutatakse ikka ja jälle nõukogu poolt, äh, kuid neid ei saa lõpmatuseni väljavabandusena kasutada selleks, et Euroopa projektidele äh, tõkkeid seada mina olen veendunud, et äh, me peame siiski astuma samme edasi. kui me tahame, et Euroopa oleks võimalik sellistes äh, olukordades reageerima, siis mina arvan, et kui me räägime juhtimistavast, äh, siis komisjon peaks kindlasti teiste osapooltega olema võrdsel tasandil ja sedasama on ka raportöör välja pakkunud, minu meelest on see väga-väga oluline ma ei ole nõukoguga nõus äh, selles osas, äh, kui nad ütlevad, et nad tahavad status quo'd säilitada, kus nendel on enamus, et nad tahavad omale eelisseisundit. nii et jällegi, mis puudutab meie fraktsiooni, siis me toetame kindlasti raportööri seisukohti ja esitame ka selle seisuse muudatusettepanekuid. härra Van Dalen järgmisena, palun. <clears throat> Voorzitter, niet alleen eh, iedereen hier, maar zeker ook... ma arvan, härra esimees, et kõik siinviibijad ja ma usun, et ka meie webstreami kaudu, meid webstreami kaudu kuulavad isikud tunnevad muret meie agentuuride pärast, meie ametite pärast, me räägime siin erinevate ametite pädevustest ja samas ka eelarvetest ja mis puudutab Euroopa Meresõiduametit, siis nende viimaste aastate tegevuses on mitmeid positiivseid elemente. ja ma arvan, et me võime eeldada, et meie mered, meie laevandus on tänu nende pingutustele täna paras, paremas seisus kui varem. meil on ka mõningad muudatusettepanekud, kuivõrd äh, teatavad äh, piirangud peavad olema paigas, meresõiduametil on äh, teatav järelevalve roll ja nemad, nad peavad kandma hoolt selle eest, et teised oma tööd teeksid nagu kord ja kohus. ja kui me räägime siin meresõiduohutuse ameti kontrollidest, siis äh, oma siis äh, meresõiduohutuse amet ei tohiks äh, oma pädevusi äh, ületama äh, ja teiste kohustusi endale võtma. rannavalveteenused, äh, ka nendel on äh, väga oluline roll ja, ja meresõiduohutuse ametil on nendega seoses oma kohustused koordinaatori rollis ja nad peavadki jääma koordinaatori rolli ja ja mis puudutab äh, sadamateenuseid, äh, siis äh, ma ei näe mingisugust põhjust, miks Meresõiduohutuse Amet peaks nende tegevusse sekkuma ja mul on tunne, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet on oma volitusi ületamas, nad ei peaks omaalgatuslikke kontrolle sellisel moel teostama ja mis puudutab siseveeteesid, siis on meil juba paigas liikmesriikide ametiorganid, kes annavad lubasid, teostavad klassifikatsioone nii äh, laevanduse kui ka siseveeteede osas ja ma arvan, et äh, meresõiduohutuse amet ei peaks siin asuma nende organite rolle, rolli üle võtma lubade pikendamises või äh, andmises. niisiis äh, me kohtume äärmiselt, suhtume äärmiselt kriitiliselt äh, asjade praegusesse käiku ja see mõjutab ka meie järgnevat käitumist. härra Taylor. suur tänu, esimees. üldiselt oleme selle raportiga nõus ja härra Fleckensteini lähenemisega nõus minu meelest on ta olnud väga positiivne, väga kaasav oma töös ja praegu on viimane hetk Euroopa Meresõiduohutuse Ameti rolli üle vaadata ja sellega kaasneb ka võimalus tema volituste laiendamiseks. aga seda tehes peame kandma hoolt selle eest, et me ei hakkaks siin andma ül-, üle ülesandeid, mis on juba teistel ametitel olemas ja samal ajal me peame kandma hoolt selle eest, et EMSA-l on olemas vajalikud vahendid oma mandaadi täitmiseks. oleme nõus, et komisjon peab põhjalikult üle vaatama koostööpartnerluse võimalused erinevate ametite vahel ja ma ei, me peaksime ranna ja rannavete keskkonda kaitsma, see on kõige olulisem ülesanne meie jaoks ja meie arvates nafta ja avamere rajatised on siinkohal liiga nõrgalt esindatud. siis hädaabiteenused, samuti äh, laevade päästmine, saaste ärahoidmine, kõik need punktid vajavad veel tugevamaid väljendusi aga mis puudutab äh, muudatusettepanekute esitamist, äh, siis äh, teeme seda, vaadates, kuidas see raport edasi areneb. ja suur tänu, härra Taylor, ütleb esimees, härra Kuun järgmisena. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch dem Raporteur herzlich danken für seinen Bericht. Suur tänu, ka mina sooviksin tänada raportööri ja tänaksin ka variraportööre tegemist on tähtsa teemavaldkonnaga ja me peame selle teemavaldkonna kallal töötama. ja me teame, et järgneva kahekümne, järgnevate aastate jooksul toimub kahekümneprotsendiline mereliikluse kasv meie mete, vetes, meie meresid kasutatakse üha rohkem, seda on ka mainitud ja me peame mõtlema selle peale, mida teha äh, õnnetuste korral, ükskõik kas tegemist on naftaplatvormide, avamererajatistega, ükskõik kas see leiab aset Vahemeres, Põhjameres, Atlandi ookeanis, äh, kus iganes. meie liikmesriikides on ametid, äh, organid, mis selliste õnnetuste puhul peavad reageerima, kuid nende tegevust tuleb koordineerida teiste organitega, see on meie peamine ülesanne. ja EMSA-l on oma järelevalve roll neil on oma alused merel, ka siseveeteedel, me peame kandma hoolt selle eest, et laevad vastaksid kvaliteedistandarditele, me teeme seda kõike läbi liikmesriikide vastavate organite, kuid koordineerimine seejuures on möödapääsmatu. ja siinkohal ma arvan, me peame küsima, et kas me oleksime strateegiliselt valmis võtma selliseid vastutusi, millest me siin räägime, järgmise kümne aasta jooksul me ei pea siin mõtlema mitte ainult äh, süsinikdioksiidi heitmetele ja keskkonnaküsimustele, vaid äh, me peame mõtlema ka sellele, et kuidas paremal või parimal võimalikul moel saab ta tagada turvalist äh, meresõitu, kus meil on Läänemeri ja erinevad piirkonnad, kus võib tekkida kriitilisi olukordi, kuidas on meil võimalik õnnestunud siiamaani koordineerida radarisüsteemide, seiresüsteemide tööd äh, ja satelliidist, satelliidil põhinevad ohutust suurendavad süsteemid, kuidas nende koostööd parandada, sellised on minu küsimused komisjonile. me ei tohiks unustada ka asjaolu, et rannikualad on turismipiirkonnaks ja me ei saa seetõttu endale lubada suuremat õnnetust meie avamerel ja ranniku lähedal suur tänu ja proua Maisner. kuid enne, kui proua Maisner sõna võtab, tahaksin tervitada äh, meie ühte külaliste gruppi. Äh, proua Maisner, kas nad on juba tulnud? jah, oleme äh, Saksimaalt, paistab, et nad on meie saali tagaosas. tegemist on täiskasvanute õppeasutuse külastajate grupiga. loodetavasti naudite oma külaskäiku ja võite neile nüüd siis kõne eeleda proua Maisner. suur tänu no,, mul on väga hea meel, et äh, minu külastajad äh, on siin meie komisjoni koosolekul ja suur tänu, et te, te neid ka kõigile tutvustasite. kõigepealt tahaksin tänada härra Fleckensteini raporti eest, aga kommenteeriksin kolme asjaolu. kõigepealt äh, merereostust ja siinkohal ei pea ma silmas mitte ainult laevadest tulenevat reostust, vaid ka avamere rajatiste ja platvormide põhjustatud reostust. me peame oma ökosüsteemi kaitsma ja tegema seda sõltumata sellest, kust oht pärit on. sellest on siin ka juba kõneletud, meil on ainult kolmkümmend protsenti nii-öelda maismaad ja selle seitsmekümne protsendi osas, mille moodustab meri, tuleb meil tõesti end kokku võtta. ja nüüd kommenteerides härra Van Daleni öeldud, ma arvan, et EMSA ei peaks koolituse eest hoolt kandma, neil on oma ülesanded, nad võivad aidata kaasa koolituse korraldamisele, aga selles valdkonnas on veel igal juhul mitmeid paranemisvõimalusi. ja lõpetuseks rannavalve, Euroopa rannavalve me oleme juba mõnda aega nõudnud teostatavusuuringut, kuid komisjon pole seda tänaseni esitanud. nii et äh, me oleme pidanud äh, pikka aega ootama ja komisjon annab meile muudkui lubadusi. ja öö, äh, meil on viimane aeg seda ka merenduse, sellist uuringut merenduse vallas uurida. suur tänu ja proua Foster! tahaksin äh, toetada meie äh, oma kolleege, kolleeg Vita Frandalelit äh, agentuuri küsimuses, kuid raportis on ka mitmeid positiivseid elemente. ohutusstandardid, EMSA töö on äärmiselt väärtuslikud, mitmed algatused on minu silmis positiivsed ning leian, et äh, kui tegemist ei ole kattuvate ülesandega topelttööga, siis on äh, meie panus igati teretulnud, äh, kuid nüüd me peaksime heitma pilguga tulevikku. mis puutub minu delegatsiooni, siis nagu ma ütlesin, üldiselt oleme me positiivselt meelestatud, me ei hakkaks siin kõiki muudatusettepanekuid läbi vaatama, kuivõrd neid on arvukalt, kuid töötame kõigepealt muudatusettepanekut number viis, seda lausa kahel käel, see on meie jaoks väga positiivne ja siis äh, on ka mitmeid murevaldkondi, nagu näiteks äh, eelarvevahendite kasv, muudatusettepanek number kolm. ja praegusel hetkel, kui äh, riigid viivad sisse kärpeid, on EMSA eelarve kasvanud, neil on lisandunud töökohtade, töökohti ja meie leiame, et mitmed teised valdkonnad on eelarve seisukohast prioriteetsemad komisjoni eelarves kui EMSA ja ma arvan, et me praegusel hetkel ei peaks hakkama eraldama EMSA-le uusi rahalisi vahendeid. ennekõike peaksime me mõtlema sellele, kust sellised rahalised vahendid sellisel juhul peaksid tulema. siis muudatusettepanekud kaheksa ja kakskümmend üheksa, seal räägime Euroopa rannalavalvest. oleme sellest ka varem rääkinud loomulikult rannavalve teeb koostööd kui me vaatame Frontexit äh, ja, ja teisi organeid, siis nende tööd võib laiendada, kuid äh, see on äärmiselt keeruline, sellepärast et äh, liikmesriikide rannavalvel on erinevad ülesanded, mõnikord sõjalised, mõnikord tsiviilsed ja Euroopa võrgustiku loomine ei ole nii kerge, kuid koostöö suurendamine on õige lahendus ja lõpuks nafta- ja gaasiplatvormide põhjustatud mererõhustuse uurimine, siis äh, muudatusettepanek seitseteist, äh, selles osas leian, et komisjoni muudatusettepanek on äh, algse muudatusettepanekuga võrreldes õige, kuivõrd ma leian, et ametil puuduvad vajalikud ekspertteadmised selleks, et teostada nafta- ja gaasiplatvormide õnnetuste järgset uurimist. tahaksime tänada raportööri, ta on teinud ära suure töö, kuid mõningad rõhuasetused ei ole päris meile meeltmööda. üldmulje on aga siiski positiivne ja tegemist on tähtsa teemaga ja merereostus on kindlasti küsimus, mis on meil kõigil südame peal. Euroopa vetes on väga hästi toimiv naftatööstus ja koostöö juba toimib, kuid me tahaksime, et see koostöö toimiks tulevikus veel paremini. suur tänu. härra Kumutsakos. suur tänu. suur tänu. me rääkisime väga põhjalikult EMSA-st ja minu kommentaar oleks üldisemat laadi. EMSA seni tutvustatud tulemused meile on väga head, EMSA on toonud lisandväärtust ja see on üks Euroopa Liidu positiivseid samme ja Euroopa Liidu Euroopa Liitu võib kiita ka selle eest, et meil on nüüd ühine merestrateegia ja EMSA-l on väga tähtis koordinaatori roll. nüüd me hakkame peagi mõtlema selle üle, kuidas me saaksime olemasolevat mandaati süvendada, parandada ja valdkondi selliseks parandustööks minu meelest on. mandaadi laiendamine aga samas on hoopis midagi muud ja sellistes aruteludes mandaadi laiendamise teemadel tuleb astuda väga ettevaatlikult, kuivõrd me kõik oleme ju teadlikud sellest, et äh, me ei tahaks, et EMSA muutuks millekski muuks, äh, selliseks äh, sui generis klassifitseerimis- või koolitusasutuseks või siis kas või sui generis rannavalveasutuseks. nii et olgem ettevaatlikud, kandkem hoolt selle eest, et EMSA ei muutu millekski muuks kasutagem ära seda, mida EMSA on hästi teinud ja püüdkem parandada EMSA praegust tegevust ka tulevikus sellisel moel on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti lisandväärtus kõige suurem. suur tänu! ja härra Kalametsus komisjoni nimel. suur tänu, härra esimees! ja suur tänu ka raportöörile ja kõikidele teie komisjoni liikmetele. Teie kommentaarid olid üldjoontes positiivsed. tõsi, meie oleme Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tööga väga rahul EMSA on aidanud liikmesriike ja ka komisjoni teostades inspektsioone ja uurinud õigusakte ning äh, olen nõus viimase kõnelejaga selles osas, et nüüd on meie ülesandeks vaadata, kuidas EMSA tööd tulevikus veel parandada lähtuvalt juba äh, omandatud oskustest, kuid peaksime vaatama ka, milliseid äh, uusi ülesandeid me saame praegustes eelarvetingimustes EMSA-le anda ja siinkohal tahaksin rääkida ühest ettepanekust, mille eest tahaksin tänada raportööri. nimelt me peaksime maksimaalselt ära kasutama olemasolevaid ekspertteadmisi ja inimesi, kes on EMSA-s ja kes aitavad meretranspordipoliitika koordineerimisele tuua lisandväärtust ning selles mõttes ma leian, et äh, ülesannete laiendamist, ülesannete skaala laiendamist tuleb teha äärmise ettevaatlikkusega ja me oleme püüdnud seda teha, ühise Euroopa mereruumi äh, loomine, navigatsioonisüsteemide koostoime tagamine sisevetel, klassifik-, klassifitseerimistöö ja nii edasi ja nii edasi. Need on äh, valdkonnad, mille me oleme toonud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti töö, töö, tööülesannete hulka, kasutades olemasolevaid isikuid äh, ja olemasolevaid ressursse, on ka mõningaid täiendavaid ressursse, aga, aga uute erald-, eraldiste ja määr on siiski äärmiselt väike, ma arvan, et umbes viis protsenti, nii et äh, kulutõhususe eest on siin tõesti hoolt kantud. aga on mõningaid olulisi küsimusi tahaksin tänada raportööri Ähm, me peame kandma hoolt õige tasakaalu eest ja algses tekstis, mille komisjon, nõukogu ja parlament vastu võtsid, siis äh, räägiti äh, juhtimuses, juh-, juhtimisest äh, ja kahekümneprotsendilisest kasvust kuid äh, ma arvan, et kõige olulisem äh, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti osas on, äh, on ohutuse dimensioon, seda ka seoses nafta- ja gaasiplatvormidega ja merereostusega. me peame kasutama olemas neid ressursse, mis on meie käsutuses ja kui midagi juhtub, kui tekib reostus, suurem osa platvormidest on Põhja-Euroopas, Põhjameres. kuid äh, põhja pool, aga ka lõuna pool on veel mitmeid EMSA aluseid, mis teostavad reostamisuuringut ja me peame mõtle, mõtlema siinkohal, kuidas parimal võimalikul moel äh, eraldada ja kuhu neid olemasolevaid ressursse nii, et äh, hõlmatud ei oleks mitte ainult meresõiduga seotud reostus, vaid ka platvormidega seotud äh, reostus. mis puudutab äh, platvormide äh, kontrolli, siis siinkohal me peame olema äärmiselt ettevaatlikud meresõiduettevõtete liikmesriikide koolitusasutuste klassifikatsiooniasutustega töötame me nii, et meil on olemas esmane õigustik ja EMSA teab, mida, mille suhtes täpselt kontrolli teostada, aga platvormide suhu, suhtes meil esmane õigusraamistik puudub ja väga raske on EMSA-l seda kontrolli teostada seetõttu. mõned teist mainisid et äh, agentuuride vaheline kooskõlastatus on äh, tervitatav ka merereostuse osas, meie ütleme omalt poolt, et äh, meresõit tekitab merereostust ja selles valdkonnas on ka keskkonnaagentuurid, millel ja ka nemad kannavad selle eest hoolt. nii et äh, me peame mõtlema, kas EMSA-l on üldse sellekohalist, äh, kohaseid ressursse. nii et nagu öeldud, äh, me peame et-, väga ettevaatlikult vaatama, kui suurel määral me soovime meresõiduohutuse ameti volitusi laiendada teistele valdkondadele, mis ei ole seotud otseselt meresõiduga mis puudutab kooskõlastamist, siis äh, EMSA-l on juba koordineeriv roll, äh, kolmas äh, merepakett, safety net, siis sertifitseerimine ja nii edasi. Nendes valdkondades EMSA on aidanud liikmesriikide ressursse koordineerida. loomulikult kõike võib veel parandada ja me oleme teile ühe teostatavusuuringu võlgu, meil oli üks uuring, kuid see ei olnud piisav, nii et oleme algatanud uue uuringu. mis puudutab inspektsioone, siis ma arvan, et peaksime siinkohal eristama inspektsioone ja, ja hinnanguid. EMSA kasutab liikmesriiki ja komisjoni selleks, et kolmandate riikide süsteeme ja klassifikatsioone inspekteerida, kuid äh, lõpphinnangu annab äh, lähtuvalt meie õiguslikest alustest komisjon ja see tasakaal peab paika jääma äh, minu meelest ning ka raportöör on sellega nõus, mis on väga teretulnud. me usume, et tänu teie komisjonile on ka nõukogu seisukohad muutunud, algselt olid nad äärmiselt negatiivselt meelestatud, aga nüüd arvan ma, et me ei ole enam lõppkokkuvõttest kaugel ja võib-olla on võimalik isegi esimese lugemise käigus tööga lõpule jõuda ja kui nõukogu on mõningad oma viimased tõkked kõrvaldanud näiteks äh, juba algses tekstis oli liikmesriikidel kohustus äh, ametit äh, aidata, kui amet teostab inspektsioone. ja nüüd on see asjaolu tekstist kadunud ilma igasuguste põhjendusteta. liikmesriigid aga on teinud koostööd juba viimasel kaheksal aastal ametiga koostööd ning on toetanud ametit, miks peaks see osa nüüd siis kaduma kuskile ja siis teadusuuringute ja arengute küsimus. me peame kasutama seda ametit mitte ainult, mitte kui teadusuuringute mänedžeri, vaid nad peaksid aitama defineerida seda, mida meil on vaja teha ja kuidas selle võiks hiljem tõlgendada ümber õigustikku ja siinkohal on samuti oma roll mängida liikmesriikidel ja komisjonil. ka see osa on tekstist kuskile kadunud, nii ja ma arvan, et ilma suuremate raskusteta võiks need teksti jälle sisse tuua. siis äh, ametiülesannete skaala laiendamise osas on äh, toodud välja mitmeid äh, kaitseklausleid äh, ja eeltingimusi, mis muudavad kogu protsessi äärmiselt bürokraatlikuks ja ma arvan, et siin me peame pisut kaaluma, kuidas me saame kõike seda paremini sõnastada nii, et me saaksime oma olemasolevaid ressursse mereohutuse parandamiseks parimal võimalikul moel ära kasutada ning äh, loodetavasti õige pea on see tekst siis äh, valmis ja oktoobris saame istuda eesistujaga koos laua taha ning äh, ning äh, vaadata, kas on võimalik esimese lugemise käigus ühele poole saada selle küsimusega igal juhul. Poola eesistuja soovib oma eesistumise käigus selle asjaga äh, tõsiseid edusamme teha. niisiis äh, suur tänu seni tehtud töö eest ja ootame juba rõõmuga koostööd tulevikus selle taimiku kallal. ma tänan. ma alati ju räägin, et me tahame väga alati kiiresti eesistujatega koostööd teha. ja eh, kui nad oleksid vastuvõtlikumad parlamendi positsioonide <clears throat> osas mitmetes küsimustes, siis oleks võimalik veelgi protsessi kiirendada. aga ma olen alati hämmestunud sellest, kui eesistuja tuleb ja ütleb, et me tahaksime kiiresti edasi liikuda ja tahaksime esimese lugemisega kokku leppida. ja siis tavaliselt äh, selgub, et need probleemid, mis meie ees on, tegelikult pärinevad nõukogust. nüüd ma palun, kas härra Fleckensteinil on midagi lisada? jah, ma tänan, ma teen hästi lühidalt. kõigepealt härra Vandaalenile vastuseks. ma tulen ühe küsimuse juurde, te täiesti õigesti ütlesite, et Eh, sadamakontrollid ja nii edasi, need on olemas, aga loomulikult on võimalik parandada eh, koordineerimist EMSA kaudu. ja seda tööd palju paremini korraldada ja tagada sünergia. et tõesti neid ülesandeid paremini täidetaks. kui seda õnnestub teha, siis on väga hea. teiseks on vaja ära hoida dubleerimine. see ei ole kellegi huvides. ja võib-olla tasuks põhjalikumalt eh, mõelda selle peale, et eristada eh, selliseid operatiivtegevusi nõuannete jagamisest ja suuniste andmisest. et eh, ei tekiks selliste ettekirjutuste puht tegemist, EMSA ikkagi peab aitama liikmesriike Äh, näiteks selles, et koolitust palju atraktiivsemalt korraldada. nüüd see sinine vöönd, Blue Belt projekt. mina ei taha sugugi EMSA-le uusi ülesandeid kaela panna, aga kaks tuhat kümme äh, nõukogu otsuses öeldakse, et sinise vööndi kontseptsioon on puhul on mõttekas ka EMSA ettevalmistavasse töösse kaasata. nüüd, kas see mitte ei, ei lähe kulukaks? tähtis on siin see, et need asjad, mis me välja pakume, on võimalik ka ellu viia ja tähtis on tagada sünergia lõppkokkuvõttes. üks asi, mida ma siin ettepanekutest ei näe, on EMSA mandaadi laiendamine. aga me ju ei taha iga kahe aasta tagant EMSA tööd ja eesmärke jälle uuesti üle arutada, me peame praegu juba välja pakkuma lahendusi tulevikuks. ja sellepärast on tähtis, et kõigil selle töö tulemus oleks hea ja korralik. me peame arvestama, et on ju ka nõukogu järgmine eesistuja Poola äh, ka on teinud oma plaanid ja kavandab mitteametlikult arutada neid küsimusi. nii et ma usun, meil õnnestub nendes küsimustes, mida me siin arutasime, edasi liikuda. ma tuletan meelde saadikutele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne üheksas juuni ja siis äh, oktoobris arutatakse jälle asja komisjonis ja täiskogule läheb see küsimus arutamiseks novembriks. selline on tähtaeg, aga kahekümne üheksas juuni kõigepealt muudatuste esitamiseks. sellega me oleme hommikupoolse töö lõpetanud ning ma ootan teid kõiki jälle tagasi kell kolm, kui me hakkame arutama valget raamatut